buongiorno kolleege ja e kolleegid. tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad. Invito tutti a prendere posto. palun võtke istet. ja meie istung algab taas. tere hommikust kõigile ma tahaksin teid informeerida, et olen saanud fraktsioonidelt ja fraktsioonilise kuulumiseta liikmetelt nimetamised amet, parlamendikomisjonidesse lähtuvalt parlamendi kodukorra artiklist kakssada üheksa. ja komisjonide koosseisude liikmed on avaldatud meie täiskogu kodulehel. ja nagu te väga hästi teate, meie tänahommikune päevakord hõlmab kvestorite valimist Euroopa Parlamenti, olen saanud siis äh, järgmised nimed Monika po-, Poneva, Gilles Boyer, David Kaasa ja Karol Karski. Äh, ja austatud on Sander ja need äh, kandidaadid on kinnitanud, et nad on valmis kandideerima kvestorite ametikohtadele ning äh, seda arvesse pidada võttes on kandidaatide arv sama, mis kvestorite ametikohtade arv, seetõttu teen ettepaneku, et äh, lähtume artiklist äh, viisteist üks ja ühtse heakskiiduga kiidame need heaks. ja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 ja keegi ei soovi seda, siis nimetame need eelloetletud inimesed kvestoriteks Euroopa Parlamendis. õnnitleme teid, austatud kolleegid, kvestoriks valimise puhul. Però una votazione la dobbiamo fare, come sapete. selgus aga, et hääletada on siiski vaja selleks, et panna järjekorda kvestorid seepärast tuleb meil siiski hääletada, me paneme hääletusega nüüd paika kvestorite järjekorra. vastavalt häälte arvule, toetushäälte arvule siis. nii et nüüd toimub salajane hääletus kvestorite valimiseks kes eile siin kohal oli, teab juba, kuidas salajane hääletus toimub. sellegipoolest tuleb meil ka katsevoor läbi viia, täpselt samamoodi nagu eile. kasutame siin nimesid, mis meie välja mõtlesime. Te näete nüüd oma ekraanidel suvaliselt valitud nimesid Teil on nüüd võimalik äh, üks välja valida ja tema poolt hääletada, siis kui hääletus on alanud. ja kui hääletus on alanud, saate siis ka järjekorra paika panna. nii et katsehääletus. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? ma palun teid veel kord, hääletage, hääletage sellel proovihääletusel. teeme ainult ühe proovivooru, aga te peate siiski hääletama. Dovete votare cinque degli otto candidaati. nii et te peate valima välja viis kandidaati kaheksast. Teil on seal nimekiri ekraanil. ja kuna meil on viis kvestori kohta, siis peate te hääletama vähemalt kolme kandidaadi poolt, muidu teie hääl ei loe. nüüd on teil võimalik aga proovihääletusel anda viis häält kuid kui te ei soovi viit anda, võite anda minimaalselt kolm. hääletus on alanud. Hanno votato tutti? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud hääletas viissada viiskümmend üheksa saadikut, kaheksakümmend kuus häält on kehtetud, nii et kirja läheb nelisada seitsekümmend kolm häält. ja nüüd näete, keda te valisite. tulemus on siin olemas. nüüd hakkame hääletama parlamendi kvestorite üle, selleks, et paika panna nende järjekord. meil on viis kohta, te peate andma vähemalt kolm häält selleks, et teie hääl loeks. kui te annate vähem kui kolm häält, on teie hääl kehtetu. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? kas kõik on nüüd hääletanud? No, es que... hanno votato tutti? nii, kas nüüd on kõik hääletanud? La votazione chiusa. hääletus on lõppenud. kokku anti viissada seitsekümmend neli häält, kehtetuid hääli oli seitsekümmend üks, kehtivaid hääli viissada kolm nelisada seitse häält sai Ann Sander. teiseks proua Benova kolmsada üheksakümmend üks. kolmsada üheksakümmend üks sai ka, häält sai ka David Kaasa kolmsada seitseteist häält sai eh, Gilles Boyer. con duecentosessantuno onore-. kakssada kuuskümmend üks häält eh, kolleeg Karski. komplimenti agli ele-. palju õnne valitutele. ordine di precedenza è quello che ha sta-. vastavalt kodukorra artiklile kaheksateist on järjekord täpselt selline, nagu te siin näete ekraanil vastavalt häälte arvule. Euroopa institutsioonide juhte informeeritakse sellest tulemusest, me katkestame praegu istungjärgu ja jätkame kümme kolmkümmend nagu öeldud, vastavalt kodukorra punktile kaheksateist on kvestorite järjekord paika pandud vastavalt antud häältele ja kui oli täpselt sama palju hääli, siis kasutatakse tähestikulist järjekorda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 kutsun kolleege üles kohtadele asuma. Riprendiamo la seduta. alustame jälle istungit. päevakorras on ülemkogu ja komisjoni avaldused Euroopa Ülemkogu kahekümnenda ja kahekümne esimese juuni kohtumise järelduse kohta, järelduste kohta. alustame, andes sõna ülemkogu eesistujale Donald Tuskile, teil on sõna. tervitan ka volinik Šef-, Šeftšovitši, kes on samuti täiskogu saalis, aga palun, ülemkogu eesistuja tänan, härra president, president, Euroopa Parlamendi liikmed. esiteks tahan õnnitleda parlamendi liikmeid ja presidenti valimise puhul. parimad soovid ja väljendan lootust, et meie institutsioonide vahel saab sõlmuma hea koostöö. Euroopa Parlament esindab tõelist Euroopa demokraatiat, tema liikmed on otse valitud kaks ülejäänud institutsiooni, ülemkogu omab tugevat äh, demokraatlikku legitiimsust äh, läbi tema liidrite, kuid sellised vaidlused ei, ei oma tegelikult tõe, tõepõhja, sest mõlemad on demokraatlikud, mõlemad austavad teineteist ja teevad üksteisega koostööd. sest ainult sellisena saame üles ehitada usaldust ja muuta. ja seepärast ülemkogu tegi oma ettepaneku uute liidrite osas. kohtusime selles protsessis teie esindajatega korduvalt. mitte ainult austusest teie vastu, vaid eelkõige selleks, et tagada, et otsused oleks tõesti ühised otsused. meil õnnestus neid otsuseid teha õigeaegselt ja tegelikult palju kiiremini kui viis aastat tagasi ma usun, et need valikud on head. esimest korda ajaloos ülemkogu tegi ettepaneku kaks naist ja kaks meest nimest, nimetada peamiste institutsioonide juhtideks Euroopa Liidus. ma olen väga uhke, mul on väga hea meel, et me oleme saavutanud täieliku soolise tasakaalu tippjuhtide kohtadel. see on väga positiivne muutus. Euroopa mitte ainult ei räägi naistest, vaid ka valib naisi kohtadele. loodetavasti on see inspiratsiooniks paljudele tütarlastele ja naistele, et nad võitleksid oma õiguste eest. ja see loodetavasti inspireerib ka Euroopa Parlamenti oma otsustes. daamid ja härrad, sõbrad, nimetamisprotsessi jooksul olin tihendas ühenduses roheliste juhtidega, eriti Ska Kelleri ja Philip Lambertsiga ma olen täiesti kindel, et koostöö rohelistega ja nende osalus Euro Euroopa Parlamendi otsustusorganites mitte ainult ei mõjuta valitsevat koalitsiooni, vaid tervet Euroopat. seepärast pöördun kõigi partnerite poole, kaasakem roheline nimetamiste, rohelised nimetamistesse, isegi kui nõukogu liidrite seas ei ole ühtegi selle erakonna esindajat ma loodan, et minu üleskutset kuulatakse ja eda-, edastan selle sõnumi ka hiljem täna. nagu teate, paljudes riikides roheline sümboliseerib äh, lootust ja vabadust ja, ja minagi usun väga sellesse sümbolisse. rääkides äh, Euroopas erinevatest äh, tunnetest, mainiksin ka ühtsust ja geograafilist tasakaalu mina isiklikult olen võidelnud selle eest, et tagada Euroopa ühtsus viimastel aastatel, solidaarsus Ukrainaga, abi Kreekale, rändekriis, Brexiti kõnelused, need on mõned näited. mõnikord olime rohkem, mõnikord vähem edukad, kuid kokkuleppes suutsime alati jääda ühtseks. kuna liidrid tõeliselt mõistavad ühtsuse jõudu ja on selge, et ainult siis, kui oleme ühtsed, ainult siis saame seista vastu kõige tugevamatele ülemaailmsetele mängijatele. viimasel tippkohtumisel suutsime ka üles ehitada konsensuse, kulus kolm päeva, sest tahtsin olla kindel, et kõik liikmesriigid, suured ja väikesed, igast Euroopa nurgast oleksid kaasatud Euroopa Liidu juhtide valimisel kuid alati on muidugi arenemisruumi, kui me räägime Ida-Euroopa esindatusest nende ametikohtade jaotuses. eriti mõned sotsialistide perekonna peaministrid tegid lubadusi geograafilisi tasakaalu osas Euroopa Parlamendi ees. ülemkogu tegeles ka rea teiste teemadega, kuid nagu teate, meie järeldused on teile tuttavad, ei hakka rohkem teie aega sellega raiskama, nii et suur tänu ja soovin veel kord edu. suur tänu, eesistuja Tusk, järgmine sõnab, saab sõna komisjon. Onilik Šeftšovitš, teil on sõna. suur tänu, president, Euroopa Parlamendi president, ülemkogu eesistuja, lugupeetud daamid ja härrad. mul on hea meel ja au pöörduda teie poole Äh, komisjoni president Junckeri poole esimest korda sellel ametiajal uue parlamendi ees esinedes. me oleme rääkinud töökohtadest ja nimedest viimastel päevadel, viimastel öödel. see mõi-, sageli võtab aega selleks, et leida õige tasakaal, õige kompromiss ja see on seda väärt, et me leiaksime õiged inimesed õigetele kohtadele, mõeldes meie Euroopa Liidu tulevikule ja seisvale viiele aastale seepärast mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament valis äh, presidendiks härra Sassooli. see saab võib-olla olema kõikidest töödest kõige keerukam. Äh, härra, kallis härra president, õnnitlen teid. õnnitlen loomulikult ka kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid äh, eduka valimistulemuse puhul. tahaksin teid õnnitleda mitte ainult iseenda poolt vaid Euroopa Komisjoni presidendi nimel ja kõikide kolleegide nimel kolleegiumis ja tahaksin rõhutada, et me kõik ootame väga tihedat koostööd teie kõikidega. sama tuleb öelda kõikide kandidaatide kohta, kelle ülemkogu nimetas, kaasa arvatud komisjoni presidendi kandidaat proua Ursula von der Leyen, kellel on kõik, on iga, on igati pädevus juhtida meie institutsiooni ja meil saab olema võimalus arutada äh, kõike seda eelseisvatel nädalatel teiega. juunikuine ülemkogu ei puudutanud mitte ainult inimesi ja isiksusi, puudutas meie strateegilisi prioriteete järgmiseks viieks aastaks ja mul on hea meel tõdeda, et on palju äh, ühiseid arusaami meie kahe institutsiooni vahel. tahaksin rõhutada ainult kahte aspekti, kõigepealt sotsiaalne mõõde. Äh, rohkem kui kunagi varem peame tagama võrdsed võimalused äh, hetkel, mil eurooplased seisavad vastastikku paljude äh, üleminekuprotsessidega majanduses, keskkonnas, digivaldkonnas. sellel kõigel on äh, sügav mõju meie igapäevasele elule. teine teema, ma arvan, mis on sama tähtis, kliimamuutused. olin, minu jaoks oli kõige uhkem hetk volinikuna see, kui sain alla kirjutada Euroopa, Euroopa Liidu nimel võib-olla kõige olulisemale kokkuleppele äh,, Pariisi kokkuleppele New Yorgis. ja parlament teab väga hästi, et see oli üks peamistest prioriteetidest komisjoni jaoks ja teate, kui tõsiselt me kõik töötasime koos ka teiega viimase viie aasta jooksul selleks, et meie lubadused täita. täna võime öelda, et me oleme maailma suurim majandus, mis on võtnud kohustused vastavalt Pariisi kokkuleppele vähendada kesk-, vähemalt neljakümne protsendi võrra aastaks kaks tuhat kolmkümmend äh, kasvuhoonegaaside heitmeid võrreldes aastaga tuhat üheksasada üheksakümmend. tänu teie tõsile tööle on meil olemas raamistik selleks, et me saavutaksime selle eesmärgi aastaks kaks tuhat kolmkümmend. ja me peame ka ütlema, et see on kõige ambitsioonikam panus ühegi suure majanduse poolt ja nüüd meil on olemas õigusloomulik raamistik samuti nende kohustuste täitmiseks. selleks, et Euroopa Liit saaks jätkuvalt äh, äh sel teel liikuda, liikmesriigid peavad äh, oma sõnadele, sõnadele peavad järgnema ka teod. kuid kliimamuutused ei peatu aastal kaks tuhat kolmkümmend, selleks äh, olgu meil siis eesmärgid või mitte, seepärast peab Euroopa väga selgelt kli-, kliimaneutraalsuse teele asuma, äh, seades selle eesmärgiks aastaks kaks tuhat viiskümmend, nagu see oli komisjoni eest-, ettepanek, eelmisel aastal seda toetas ka parlament, seda on tunnustanud ka suur enamus ülemkogu liikmetest. Äh, puhas planeet meie, on meie kõikide huvides, mitte ainult majandushuvi, kõigepealt majandushuvides, ja on väga väike äh, vähemus liikmesriikide seas, kes tuleb veel, keda tuleb veel veenda vähemalt kakskümmend viis protsenti järgmisest pikaajalisest eelarvest on suunatud kliimalasele tegevusele ja seepärast on meil jätkusuutliku finantseerimise strateegia kapitaliturgude liidus selleks, et suunata erakapitali voogusid palju tõhusamalt jätkusuutlikumatesse investeeringutesse. kuid nendest, neid e-, eesmärke ei ole võimalik ühtegi saavutada Euroopa Liidus, kui äh, me ei tegutse õigel hetkel seepärast peame saavutama tuleviku osas kokkuleppe MFF-i osas veel eeloleval sügisel ja ma olen kindel, et lugupeetud parlamendiliikmed annavad, teete samuti sellest oma prioriteedi selleks, et Soome istumise ajal jõuda kokkuleppele. valijad soovisid tõhusat Euroopat Euroopa Parlamendi valimistel, sellist Euroopat, kes suudab tegutseda ja see on võimalik ainult siis, kui me jõuame eelarvekõnelustega lõpule õigel ajal, selleks on vaja kompromissivalmidust kõikidel, kõiki pooltelt. sada tuhat ühtekuuluvusprojekti, Erasmuse üliõpilased, igal need kõik nõuavad seda, et programmid peavad käivituma esimesel jaanuaril kaks tuhat kakskümmend üks. seepärast äh, aeg on raha tõepoolest. ja kui me räägime siin rahast, ülemkogus nägime, kuidas meie viimaste aastate tõsine töö selleks, et süvendada majandus- ja rahaliitu, on ennast ära tasunud. täna meil on stabiilne vääring, äh, inflatsioon on üks koma kaheksa protsenti euroalal. see on stabiilne, pangad on palju turvalisemad kui enne finantskriisi, äh, kapitalipuhver on kahekümne protsendi ligi, see oli võrreldav, see oli kümme protsenti enne finantskriisi ja tulemusena meil on pangaliit ja halbade laenude osakaal on poole võrra vähenenud ja me oleme jõudnud kriisieelsetele tasemetele, kuid ärgem puhvakem loorberitel. tuleb veel endiselt edasi töötada selleks, et lõpule viia majandus- ja rahaliit, eelarveinstrument lähenemiseks ja konkurentsivõimeks on oluline samm edasi. me peame tagama euro rahastamise ja juhtimise. meil on vaja ka Euroopa stabiilsusmehhanismi kallal edasi töötada, selleks et see oleks tõhus ja usaldusväärne, see tuleb integreerida Euroopa Liidu õigusaktidesse. meil on vaja ka ühist äh, hoiuste garantiid, selleks et lõpule viida pangandusliit, me ei saa oodata kuni järgmise kriisini, enne kuni me lõpuks edasi liigume selle olulise teemaga. teha on jäänud veel palju ja seepärast mul on väga hea meel, et tänasel täikogul Teie töö on täna alles algamas. lugupeetud parlamendiliikmed, lõpetuseks mõned sõnad mõnede teiste teemade kohta, mida arutasime viimati ülemkogul. esiteks kinnitan üle meie täieliku toetuse Küprosele Türgi äh, pidevate puurimistegevuse kontekstis. president Juncker ütles juba Sibius, et äh, selles teemas olen küproslane, mul oli väga hea meel, et ülemkogul kõik liikmesriigid kõnelesid ühel häälel ja ütlesid, me oleme kõik küproslased. komisjon nüüd toetab seda solidaarsuse vaimu, töötame konkreetsete tegevuste kallal ja ma olen ja võin tagada küproslastele, et me teeme, mida peame tegema, Euroopa jääb täielikult solidaarseks Küprosega. ei saa rääkida Küprosest main-, Demetris Kristofjasele kaastunnet avaldamata. tema Äh, suhtlus Küprosesse Euroopasse, nii nagu meie. Lääne-Balkan. tahan toetada, tahan üle korrata, komisjon peab väga oluliseks kogu regioonile Euroopa perspektiivi, see on parim viis tagada stabiilsus piirkonnas. see on parim viis üle saada kahepoolsetest probleemidest ja jätkata reformide hoogu, mis on regiooni rahvastele nii palju kasu toonud. liikmesriigid toetavad äh, Põhja-Makedoonia ja Albaania läbirääkimiste edasilükkamist oktoobrini teeme soovi, meie soovitus on endiselt avada kõnelused, tuginedes meie objektiivsele hinnangule edusammude kohta, kuid samas on oluline, et mõlemad riigid ja kogu regioon tervikuna äh, jätkaksid reformide hoogu. Need reformid, need jõupingutused on esmatähtsad selle regiooni kodanike jaoks. Äh, nad õiglusele üles ehitatud ühiskond, õigusriik on olulised põhimõtted, Euroopa Liit äh, toetab kõiki jõupingutusi selle saavutamiseks ja lõpetuseks toeta, toetame ühemeelselt, üks, üheselt Ukrainat, arengud idaosas jälgime neid pidevalt ja jälgime seda, et Minski kokkulepe täielikult rakendatakse, on meie prioriteet number üks. Euroopa Komisjon kordab seda sõnumit selgelt ka Kiievis järgmisel nädalal, järgmisel Euroopa Liidu Ukraina tippkohtumisel ja teen kõik selleks isiklikult tagamaks, et jätkuks pikaajaline gaasitransiit läbi Ukraina järgmise pikaajalise perioodi jooksul ja tahan teid teavitada selleks, et kolmepoolsed kõnelused Ukraina, Venemaa, Euroopa Liidu komisjoni vahel minu juhtimisel algavad juba septembris jälle, lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud president, suur tänu! suur aitäh teile! lugupeetud asepresident Šefkovitš, nüüd aga saab sõna proua Gonzales Pons Rahvapartei fraktsiooni nimel. härra Gonzales Pons kuna ma esindan enamust, siis tahaksin enamuse nimel teid õnnitleda, härra Sassooli, ja soovida teile teie ametis edu te saite loota meie häältele ja ärge siis unustage kahe ja poole aasta jooksul, et just meie häältega teid valiti. aga ma tänan ka härra Dajanit, Euroopa Parlamendi, tema liikmete väärikuse kaitsmise eest ning ma õnnitlen kõiki kolleege. nii neid, kes on parlamendis täiesti uued, kui need, neid, kes siin töötasid varemgi. ja ma tuletan meile kõigile meelde, et meil lasub vastutus, me esindame Euroopa elanikke, Euroopa kodanikke, me oleme ainus otse valitud institutsioon aga ma ei saa õnnitleda ülemkogu, sest kogu austuse juures, härra Tusk, ma ei saa toetada seda meetodit, mille te valisite ja seda, et ei austanud teisi institutsioone. äärmuslastele, ma ei tea, kas nad on kohal, tahaksin ka öelda, et see, et te pöörasite selja Euroopa hümni esitamise ajal mina tahaksin teile öelda seda, et meie ei pööraks selga, kui mängitakse Ühendkuningriigi hümni ja see on teie ja meie vahe. ma võtan sõna siin sellepärast, et ma esindan väga Euroopa-meelset fraktsiooni ja meie kavatseme Euroopa uuesti üles ehitada. me oleme Euroopa Liidu looja fraktsioon ja erinevatelt teistest oleme me alati valmis tegema ka järeleandmisi, tooma ohvreid, sest me soovime saavutada kokkuleppeid. me oleme äärmiselt uhke fraktsioon, me tunneme uhkust oma kandidaadi üle, Manfred Weberi üle, kes esitati alguses komisjoni presidendi kohale. Manfred, sul on ka praegu meie toetus, sellepärast et sina esindad demokraatia vaimu Euroopas ja seda ka seoses suhetes ülemkoguga. Euroopa ei tohi lihtsalt näida demokraatlik, ta peab ka olema demokraatlik. me oleme spitsenkandidaadi protsessi kogu aeg kaitsnud, sest meie oleme arvanud, et Euroopa kodanikul peab olema õigus valida mitte ainult Euroopa Parlamenti, aga tegelikult peaks ta saama ka teada, kes teda esindab mujal ja ma teengi ettepaneku kõigile, kes usuvad tippkandidaadi või spitsenkandidaadi protsessi, et me peaksime seda viie aasta pärast ikkagi uuesti tegema. sellepärast, et nõukogus on küll kõik riigid esindatud, ülemkogus samuti, aga see ei tähenda, et riigipead peaksid hakkama oma tahet peale suruma Euroopa Parlamendile, sest Euroopa Parlament esindab Euroopa kodanike tahet. rahvapartei fraktsioon kavatseb toetada seda kandidaati, kelle ülemkogu lõpuks esitas, sest me teame, et meil asub vast-, vastutus ja me aktsepteerime seda. me tahame, et komisjoni juhiks selline isik, kes on võimeline Euroopa huve kaitsma. me tunneme uhkust ka selle üle, et Ursula von der Leyen on esimene naine, kes Euroopa Liidus sellisele ametikohale valitakse ja me tunneme heameelt ka selle üle, et ta kuulub meie fraktsiooni kuid Ülemkogu ja see kandidaat, kes esitati, peavad ikkagi pidama läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga ja seetõttu panen kolleegidele südamele, et nad mõtleksid äh, tõsiselt järele, Euroopa tulevikku ei saa otsustada suletud uste taga. Spitzenkandidaadi protsess ei keerle ju lihtsalt ühe isiku või ühe naise või ühe nime ümber Euroopa kodanikud tahavad valida sellise isiku, kes tõesti valitseb, kes tõesti juhib Euroopat, see ei ole midagi revolutsioonilist, see on harilik demokraatia. ülemkogul on õigus kandidaate esitada, ta võib need esitada kodanike vabaduste komisjonile või Euroopa Parlamendile, aga ülemkogu ei saa lihtsalt ignoreerida kõiki neid kandidaate, keda, kelle poolt on hääletanud Euroopa kodanikud. Teie, härra Tusk, olete Ida-Euroopa kõrvale heitnud mitte kedagi Ida-Euroopast ei nimetatud äh, selles paketis, mille ülemkogu lõpuks lauale pani. Te panite veto sellistele kandidaatidele, keda tegelikult pooldas rohkem kui nelikümmend miljonit eurooplast. see on sama suur rahvaarv kui minu riigi rahvaarv te olete otsustanud juba ka komisjoni äh, ülesehituse ja selle, kui palju seal peaks olema asepresidente, aga see on vastuolus aluslepinguga. Te ütlete parlamendile, keda tuleb nimetada Euroopa Parlamendi presidendiks. Te tegite sellise ettekirjutuse. ja nüüd Te tahate otsustada ka seda, kes hakkab juhtima Euroopa Keskpanka, justkui see oleks poliitiline, ainult poliitiline otsus selliselt äh, demokraatia ei toimi. Te tegelikult toetate oma tegevusega ju euroskeptikuid ja natsionaliste. mitte keegi kes äh, ülemkogus oma riiki esindab, ei oleks nõus sellega, et äh, niimoodi käitutakse tema riigis ja kui keegi seda üritaks, siis läheks äh, selle teema arutelu edasi põhiseadusliku kohtu kätte. artikkel seitse õnneks ülemkohtule ei kohaldu, muidu oleks teie olukord suhteliselt täbar ülemkogu ja parlamendi vahel on kahtlemata tekkinud tugev vastasseis küsimuses, kes siis äh, Euroopas otsuseid teeb. meie oma fraktsioonis arvame, et äh, neid otsuseid teevad Euroopa kodanikud, see on demokraatia. suur aitäh, härra Gonzalez Pons. ja nüüd saab äh, sõna kolleeg Garcia Perez sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel, palun. suur aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid maikuistel valimistel otsustasid Euroopa kodanikud meile anda selge sõnumi. Nad ütlesid, et nad usuvad Euroopasse, kuid tahavad näha muutusi ja ma võin kodanikele kohe öelda, et minu poliitiline fraktsioon kavatsebki need muudatused äh, läbi viia meie arvates oleks pidanud komisjoni presidendi kandidaadiks esitatama ikkagi Franz Timmermans, sest tema oli spitsenkandidaat, kes oleks saanud Euroopa Parlamendis vajaliku häälteenamuse kätte ja lisaks on meil ka demokraatlikud reeglid, mille tõttu oleks tulnud esitada Timmermansi kandidatuur. ja peale selle, ning see on täpselt sama tähtis, tahaksin öelda veel seda, et äh, meie kandidaat ei saavutanud oma eesmärki lihtsalt sellepärast, et ta kaitses õigusriigi põhimõtteid äh, ja meie põhiväärtusi, kuid meie kõigi huvides on tagada nende põhiväärtuste tagamine. lisaks äh, on siin ka oluline poliitiline küsimus, meil tuleb käituda järjepidevalt. me ei saa tulla kokku ja lihtsalt öelda, et siin on ülemkogu ettepanek, meie nüüd hääletame ja see ongi heaks kiidetud. ma arvan, et see nii ei käi, sellepärast et Euroopa Liidus on põhiväärtuseks ka inimväärikus ja meie peame samuti seda austama. kui me inimväärikust austaksime, siis me oleksime juba praegu äh, selgelt välja öelnud, et me peame arutama seda, milline, millist poliitikat praegu Euroopas tehakse, kuidas seda teha nii, et austataks ka inimõigusi ja põhivabadusi ja kuidas teha nii, et Euroopa Liidu põhiväärtuseid ei tallataks jalge alla. me peaksime minema veelgi kaugemale ma kavatsen rääkida poliitikast ja sellest, mida minu fraktsioon hakkab tegema selleks, et muudatusi Euroopas juhtida meil tuleb tagada, et äh, näiteks äh, kapten Rakete juhtum ei korduks, sellepärast et võimude lahusus peab väga selgelt äh, olemas olema ja seda põhimõtet äh, tuleb austada. kui me vaatame seda traagilist juhtumit või teisi selliseid, siis on selge, et need tekivad sellepärast, et Euroopas puudub äh, solidaarsus. me peame kaitsma neid, kes päästavad teiste inimeste elusid. me peame tagama, et selleks oleks vaja, selleks oleks olemas vajalik poliitiline tahe, muidu ei saa neid inimesi aidata me ei saa lihtsalt jätta muljet, et me tegutseme, vaid ähm, selle mulje taga peab olema ka reaalne sisu. me ei saa toetada mitte ühtegi kandidaati, kes on vastu muutustele, kes ei saa aru, et ähm, majandushaldus peaks edaspidi olema teistsugune ja et ähm, ühiskonnas on vaja ka sotsiaalõiguslikke muudatusi. aeg äh, muudkui läheb toimuvad globaalsed muutused ja ka meie peame tegutsema, me oleme seda lubanud kodanikele ja seetõttu oleme väga nõudlikud järgmise komisjoni suhtes. me tahame näha üleminekut kahes tähtsas valdkonnas. esiteks, meil on vaja õiglast ja jätkusuutlikku üleminekut. ja meil tuleb täita Pariisis antud lubadused meie fraktsioon töötab selle nimel, et saavutada vajalik enamus ja et komisjon ja nõukogu samuti hakkaksid tööle ambitsioonikamalt. ma soovin õnnitleda Soomet, kes võttis üle nõukogu eesistumise ja kiita Soomet selle eest, et nad on teinud mitmeid kliimateemalisi ja keskkonnateemalisi ettepanekuid meil ongi vaja ambitsioonikuid muudatusi, kuid rohkem tööd ei saa teha väiksemate vahenditega ning seetõttu töötab Euroopa Parlament ka selle nimel, et me saaksime eelarve eh, vastavate eesmärkide täitmiseks. Euroopa kakskümmend kakskümmend on eh, programm, mille lõpp varsti saabub, kuid me ei ole ikka veel saavutanud eesmärke, paljud inimesed eh, elavad ikkagi vaesuses või on ühiskonnas tõrjutud ja me ei ole suutnud täita Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärke me ei ole tegelikult huvitatud äh, arvudest, me oleme huvitatud sellest, kuidas muutub inimeste elu, me tahame, et äh, majanduskasv mõjutaks äh, inimeste igapäevast toimetulekut ja tagaks suurema sotsiaalse õigluse. meil on vaja uut majanduse juhtimise programmi, meil on vaja sotsiaalmajandust ja on vaja tugevdada Euroopa majandust üldiselt, tugevdada ka Euroopa poolaasta programmi selleks, et äh, me tagaksime ka sotsiaalsed eesmärgid. Euroopa peab olema ühtsem, me ei saa oodata lihtsalt järgmist kriisi selleks, et hakata euroala tugevdama või mõelda sellele, kuidas muuta äh, fiskaalreegleid või tagada äh, või luua hoiuste tagamise süsteem. meil on vaja tugevat Euroopat, mis toetaks standardeid, tööhõivealaseid, keskkonnaalaseid standardeid ja uusi mitmepoolseid kokkuleppeid. meie kodanikud tahavad, et me teeksime rohkem. Nad tahavad näha sotsiaalsete eesmärkide saavutamist, reproduktiivõiguste kaitset ja me peame kõike seda tegema. meil tuleb tagada ka suurem õiglus, kaotada näiteks meeste ja naiste vaheline palgalõhe. ja tegelikult on üks väga suur probleem ka soopõhine vägivald meil tuleb tegutseda praegu, me ei tohi oodata veelgi kauem. me peame üles ehitama tugevama Euroopa, Euroopa, mis põhineb sellistel väärtustel nagu võrdsus, solidaarsus, kestlikkus ja õiglus. me töötame käsikäes nendega, kes tahavad neid eesmärke saavutada ja me peame tagama, et me suudame vastata sellele usaldusele, mida üles näidati, aitäh! aitäh, proua Garcia Perez ja härra Tšolos äh, Renew Europe nimel. lugupeetud äh, president, ma õnnitlen kõiki kolleege, kes on täna parlamenti valitud ning õnnitlen ka kõiki, kes valiti kõrgetele ametikohtadele, sealhulgas teid, härra president ning äh, ma väljendan lootust, et äh, meie kõik koos ja ka meie fraktsioon, mis on ümber nimetatud Renew Europe'iks või uuenevaks Euroopaks, et me suudame koostöös tagada Euroopa Parlamendi hääle kuuldavaks tegemise. aga selleks on ennekõike vaja rohkem demokraatiat, meie protsessid peavad olema demokraatlikumad ja seda ka siis, kui valitakse isikuid kõrgetele ametikohtadele me võime loomulikult arutada nimesid, kandidaate, seda, kas valitseb sooline tasakaal või geograafiline tasakaal, aga juhul, kui see protsess ei toimu läbipaistvalt ja ei ole demokraatlik, kui me ei vali läbipaistvalt ja demokraatlikult isikuid, kes Euroopat juhivad, siis tegelikult ei saa me olla endaga rahul. kolleegid, kes kõnelesid enne mind, tegid juba ettepanekuid, esitasid oma arvamused Nad äh, rääkisid sellest, mismoodi need isikud valiti, kelle ülemkogu esitas. lugupeetud äh, eesistuja, meil ei ole ju tasakaalu, geograafilist tasakaalu kindlasti pole, Ida-Euroopa ei ole esindatud, nagu ta oli esindatud siis, äh, kui teid esitati teie ametikohale meil on vaja arvestada kõiki aluslepingute sätteid ja seda saab teha ainult siis, kui protsess on demokraatlik. lugupeetud kolleegid Rahvapartei fraktsioonist ja Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, kui te tõesti tahate demokraatiat, kui te tõesti tahate, et ähm, nimekirjad oleksid äh, esinduslikud, siis oleks meil vaja äh, riigiüleseid nimekirju nii et äh, kõiki kandidaate saaks äh, valida kõik Euroopa Liidu kodanikud, mitte nii, et äh, Saksa kodanikud valivad sakslasi, Prantsuse kodanikud prantslasi ja nii edasi. Spitzenkandidaadi protsess on legitiimsem, kui igal Euroopa kodanikul on võimalik teda valida teeme siis sellise ettepaneku, alustame selle muutmist parlamendis. me ei saa ju oodata, et komisjon või ülemkogu seda teeks, võttes arvesse, et see on meie vastutus. uuenev Euroopa, uuenev Euroopa fraktsioon teeb ettepaneku ülemkogule ja ka parlamendile korraldada Euroopa konverents, kus arutatakse seda, mismoodi muuta ametikohtadele valimine demokraatlikumaks. see konverents vältab sobivalt kaua, kas kaks või kaks ja pool aastat. me teeme koostööd omavahel, kodanikega ja ka ülemkoguga, et esitada ettepanekud selle kohta, mismoodi praegust olukorda parandada. härra Gonzales Pons, ma nõustun teiega, proua Irache Garcia Perez, ma nõustun täiesti ka teiega me vajame inimesi, kes tõesti esindaksid eurooplasi. ja selline inimene tuleks ka valida, ülemkogu peakski sellise kandidaadi esitama. teeme selle protsessi siis paremaks, vahetame mõtteid, aga mõttevahetuseks on hilja, kui ülemkogu on oma otsuse juba ära teinud. kasutame siis oma mandaati hästi nii et äh, järgmiste valimiste ajaks oleks meil mehhanism olemas, kõik oleksid selles kokku leppinud, sealhulgas nii parlament, äh, liikmesriigid kui ka ülemkogu. ja ärme raiska rohkem aega. näitame Euroopa kodanikele, et me oleme võimelised otsuseid tegema ja oleme võimelised neid esindama. see on minu ettepanek, ma loodan, et te toetate mind sest äh, meil on aega järgmiste valimisteni ja selle aja jooksul saame seda protsessi kujundada. teiseks, Euroopa väärtused, õigusriigi põhimõte, inimõiguste austamine. meie seisukohalt ei ole need küsimused läbiräägitavad, need ei kuulu arutamisele, need on demokraatia lahutamatu osa. on väga oluline, et me praeguse mandaadi jooksul suudaksime välja töötada ka põhimõtted, mille abil kaitsta õigusriigi põhimõtet ja inimõigusi ja see, selle kaitsega peaksid kaasas käima sanktsioonid, mis on kohaldatavad vajadusel kõigile liikmesriikidele. meil on vaja ennetusmehhanismi, mis näitaks igale liikmesriigile väga selgelt, mida oodata ja mis juhtub nende liikmesriikidega, mis rikuvad õigusriigi põhimõtet või ei käitu kooskõlas õigusega õiguse, õiguspõhimõtetega. samuti peame töötama selle nimel, et loodaks Euroopa peaprokurör eh, või peaprokuratuur, seda tuleb teha kiiresti, et kaitsta Euroopa Liitu korruptsiooni ja pettuse eest ning ennekõike selleks, et saata välja tugev signaal. Euroopa Liit ei ole midagi sellist, mis tahab ainult karistada, vaid tahab rikkumisi ka ennetada ja meil on selleks olemas vajalikud tööriistad ning kolmandaks, meil on vaja uut poliitilist visiooni, et tagada majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste probleemide lahendamine. meil on olemas kliimamuutustega tegelemise programm ja see peab käima käsikäes meie majanduslike ja sotsiaalsete eesmärkidega ning samuti äh, tuleb meil uuele komisjonile edastada väga selge sõnum sellest, mida meie parlamendis tegema hakkame. selleks tuleks vastu võtta uus strateegiline vabandust, ülemkogu võttiski vastu strateegilise agenda aastateks kaks tuhat üheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend neli, kuid see ei ole piisav, meil on vaja poliitilist agendat, mis loodaks siin Euroopa Parlamendis ja ma loodan, et see protsess jätkub nii, et me selle viime ka eduka lõpuni ja et seda siis teevad Euroopa-meelsed fraktsioonid Euroopa Parlamendis. see tähendab seda, et meil on vaja paika panna poliitilised prioriteedid ja esitada need komisjoni tulevastele volinikele nii ruttu kui võimalik. Euroopa Parlament peab olema otsustavaks kaalukeeleks nende prioriteetide määramisel ja seda Neid prioriteete tuleb hakata juba praegu paika panema, enne seda, kui komisjon on paigas. sest kui me nii ei tee, siis jääme me jälle hiljaks me vastutame selle eest, et Euroopa-meelsed jõud Euroopa Parlamendis äh, esitaksid need prioriteedid komisjonile ja selgitaksid seal, millised on Euroopa Parlamendi äh, strateegilised nägemused äh, ja strateegilised prioriteedid. seda tuleb teha, sest Euroopa kodanik ootab seda meilt. Euroopa kodanik ootab seda, et Euroopa Liidu tööpõhimõtted muutuksid. tänan. suur tänu, härra Lambert president, kolleegid, kõigepealt tere tulemast kahele kolmandikule liikmetest, kes on siin esimest korda. olin ise väga liigutatud kümme aastat tagasi, kui esimest korda istusin siin täiskogu saalis oma kohale. kollektiivne vastutus viissada miljonit Euroopa kodanikku nende ees. maailma tasandil on see suhteliselt vähe, seitse protsenti, kuid siiski esimest korda inimkond on rahvusülese demokraatia te,, demokraatia teed näinud meie parlamenti valisid sajad miljonid kodanikud, mis on, mis esindab seda rahvuste ülest demokraatiat. enneolematult palju oli neid kodanikke, kes käisid valimas ja ma hakkasin unustama, et suured fraktsioonid, kes tõepoolest soovivad Euroopa ülesehitamist, et nad otsustaksid üheskoos äh, välja töötada projekti see oleks muutuste projekt ja selle eesmärgiks oleks leida Euroopa Parlamendis e-, enamus, mis oleks stabiilne, mis võtaks arvesse keskkonna, sotsiaalse ja demokraatliku kriisi probleemi ja näitaks, et Euroopa Liit tõesti töötab kõikide huvides. see, selle, see projekt oleks võimaldanud fraktsioonidel ka välja valida eh, isik, eh, kes oleks valitud nendel valimistel ja kellest võiks saada komisjoni president see oleks äh, tugev, sidus projekt, äh, usaldusväärne isik, keda toetaks suur enamus ja mis kaasaks valimised võitnud poliitilised jõud. ja siis ülemkogul ei olekski olnud enam muud valikut, kui nõustuda. vastasel korral oleks tekkinud steriilne vaidlus Euroopa Parlamendiga ja mid-, mida ta kindlasti ei oleks võitnud. sellise stsenaariumi puhul Euroopa Parlament oleks äh, enneolematul moel näidanud, et ta tõesti on demokraatia väljenduseks, väljendas Euroopa kodanike soove, ta oleks töö, oleks olnud vastuseks pettumuses poliitikale, aga kolleegid, selline oleks võinud olla see olukord meie esimesel täiskogul. ja see stsenaarium oli see, mida soovisid rohelised, milleks valmistusid kuid. selleks, seda toetasime igasuguste reservatsioonideta viimastel nädalal see väljakutse oli muidugi tohutult suur ja aega oli vähe, kuid äh, meie tahe oli kindlalt olemas ja kes, kes soovib, see ka saavutab. Euroopa Parlamendis just siin jäi puudu sellest tahtest. selle parlamendi enamus tegelikult eelistas teed, mis vältimatult viib selleni, et me oleme lihtsalt mu-, mujal tehtud otsuste täideviijaks, ülemkogus tehtud otsuste täideviijaks. kuulsin siin vasakul ja paremal Äh, igasuguseid soove ja sellega, sellele peavad järgnema faktid, kuid ma kahtlen, et see kõik nii läheb. Äh, viis päeva kauplemist ülemkogus, kus parteide ja liikmesriikide huvid olid olulisemad kui projekt. kokkuvõttes äh, saavutasime meeskonna, kelle suutlikkuses muutusi kaasa tuua võib kahelda ma kuulsin siin jah, et kritiseeriti riigipäid ja valitsusjuhte, ja tahan siin öelda kõikidele, et kui Euroopa Parlament on nüüd nõrk, nõrgenenud kõige selle tulemusena, peab parlament selles süüdistama kõigepealt iseend. tahaksin tänada siinkohal eesistujat Tuski sõbralike sõnade eest, mida ta sõnaselgelt äh, ütles selle poliitilise perekonna aadressil, mida mul on au esindada siin. ma usun, et teie sõnad on siirad, kuid ma pean tõdema, et äh, nõukogu laua taga ja ütleksin ka isegi meil parlamendis, see tahe kaasata äh, rohelisi äh, ei tundu olevat äh, üksmeelne toetus ja ma arvan, et see on vähe öeldud. kuid see ei kahanda kuidagi meie entusiasmi, meie kodanike usaldust, me ei loobu tegutsemast. eelseisva viie aasta jooksul kasutame kõiki hoobasid mis on meie viiekümne seitsmel saadikul ja meie meeskonnal selleks, et Euroopa oleks õiglasem, jätkusuutlikum ja demokraatlikum. Euroopa, mis juhiks kliima kaitsemist, bioloogilist mitmekesisust, kõike seda võitlu, selle nimel pidavat võitlust, õiglane majandus, majand-, maksuõiglus, vabaduste kaitsmine, inimõiguste kaitsmine, demokraatia, mis on järjest rohkem osalusdemokraatia, Euroopa, kus inimeste väärikus on kõikide poliitikate keskmed ja mitte tulude suurendamine mõnede jaoks. Need eesmärgid, mõned teist ka ütlesid, äh, see ei ole kellegi monopol, me jagame neid. me tegutseme koos kõikide nendega, kes meie institutsioonis ja ka teistes institutsioonides ja ka liikmesriikides, valitsustes, regionaalvalitsustes, kohalikes omavalitsustes ja eelkõige kodanikuühiskonnas, kõikide nendega, kes jagavad neid eesmärke. kuid ärgem tehkem illusioone, head kolleegid meie maja põleb. meil on keskkonna, ühiskonna ja demokraatia kriis ja ainult selline liit puutu-, muutuste nimel võib neid päästa, suur tänu. suur tänu, härra Lambert. nüüd härra Tsaani identiteedi ja demokraatia fraktsiooni nimel. aitäh, president, nõukogu esimees Tusk veel kord on Euroopa institutsioonid teinud show, mis ei ole Euroopa institutsioonide vääriline. pärast kahekümne kuuenda mai valimisi oli väike lootus, et tulevad muutused, et muudetakse meetodeid, aga tulemuseks oli endiselt pettumus. me nägime institutsioonide vahelist ähm, lehmakauplemist äh, viimaste nädalate jooksul, Euroopa kodanikud ei mõista seda nõukogu on otsustanud valida üsna läbipaistmatul meetodil. parlament pooldas spitsenkandidaadi meetodit ja parlamendi fraktsioonid leiavad kahetsusväärselt, et teie kokkulepitud paketis ei ole seda austatud see näitab veel kord teie silmakirjalikkust või järjepidevuse puudumist. kui parlament tõesti oleks tahtnud, et teda austatakse, kui ta tõesti oleks äh, tahtnud seista äh, juhtkandidaadi meetodi poolt, siis ta oleks pidanud ka seda tegudes näitama. Äh, oleks, sel juhul tuleks hääletada selle kandidaadi vastu, kelle ülemkogu välja pakkus komisjoni presidendiks. vastasel juhul, nii nagu sageli juhtub, me näitame lihtsalt seda, et tehakse tühje sõnu ja parlamendil ei ole mingit sõnaõigust selles otsustusprotsessis. mis puudutab ülemkogu poolt välja pakutud paketti, siis ähm, loomulikult me ootame ära, milline saab olema tegevuskava, mille need inimesed välja pakuvad. aga esialgsed märgid näitavad, et mingit erilist muudatust Euroopa kodanikel oodata ei ole. mingit muudatust probleemide lahendamiseks, millega Euroopa kodanikud on silmitsi. ja me oleme oma kodanikke alt vedanud, enamus Euroopa riikide valitsusi on oma kodanikke alt vedanud. ja see tuleneb otsustest, mida on tehtud kiirustades, need ei aita kodanikke, vaid pigem hulle, muudavad hullemaks neid probleeme, mis on meie ees. viimase parlamendi ametiaja jooksul oleme näinud ka tõsiseid rünnakuid Euroopa Parlamendi aluste vastu. ja kolmandaks rändevood. seni, kuni me ei suuda tagada oma välispiiride kaitset, seni, kuni me ei saada, suuda tagada oma kodanike kaitset ei suuda institutsioonid kokkuleppele jõuda mitte üksnes selle suhtes, kellel on õigus Euroopasse tulla, vaid me näeme ka edaspidi täiesti jätkusuutmatuid rändevooge liikumas Euroopa suunas. identiteedi ja demokraatia fraktsioon kindlasti hoiab eh, pilku peal kõikidel nendel protsessidel järgmistel aastatel. ja jättes kõrvale praktiliselt kakskümmend protsenti Euroopa Parlamendi liikmetest, näitame, et see institutsioon ei ole demokraatlik ja see tähendab Euroopa altvedamist, äh, protsesside tsentraliseerimist Brüsselisse. Äh, me peaksime alustama kõigepealt liikmesriikidest, äh, kus valitseb tõeline demokraatia foorum Te ütlete, et ei ole alternatiivi, me ei saa sellega nõustuda. Äh, iga kord antakse järjest rohkem võimu bürokraatidele Brüsselis, see ei ole see Euroopa, mida meie kodanikud soovivad. ja kui te liigute selles suunas, siis on oht, et Euroopa tõeliselt laguneb. erinevused liikmesriikide institutsioonide vahel süvenevad veelgi, igaüks hakkab liikuma eri suunas meie ID fraktsioon töötab kindlasti sellise Euroopa visiooni nimel, kus liikmesriigid suunavad koostööd ja kus austatakse kõiki erinevusi. aitäh, härra Tsaani. järgmiseks äh, ECR-i nimel härra Legutko. aitäh, president, õnnitlused teile ametisse valimise puhul kõigepealt. kui vaadata viimase ülemkogu järeldusi ja otsuseid, siis on selge, et spitsenkandidaadi mehhanism on surnud. seda ei ole enam, see on surnum kui äh, papagoi Monty Pythoni sketšis. Äh, aga mul ei ole kahju, et see on surnud, äh, sest juhtkandidaadi, spitsenkandidaadi kohta ei ole aluslepingutes mitte ühtegi sõna öeldud. ja ma loomulikult tean, et paljude suhtumine Euroopa poliitikas, sealhulgas käesoleva koja suhtumine reeglitesse ja aluslepingutesse on olnud pidevalt ebajärjekindel. ja härra Timmermans ei olnud ju tegelikult mingi Euroopa rahva kandidaat. härra Timmermans oli vasakpoolsete poliitikute kandidaat ja on hea, et ta on nüüd läinud ja ma loodan, et ta tagasi ei tule. sest äh, juhtkandidaadi protsessi eesmärk oli tegelikult tugevdada olemasoleva poliitilise establishmenti võimu Euroopas, mitte võidelda inimeste eest, vastupidi. ja pidevalt on probleeme reeglitega ja Euroopa Parlamendil endal on pidevalt probleeme eh, reeglitest kinnipidamisega. eile näiteks oli äärmiselt kahetsusväärne selline intsident, eh, mis näitas, eh, kuidas põlgusega suhtutakse reeglitesse. president Tusk, Äh, loomulikult ülemkogul ei ole mitte mingisugust õigust määrata või suunata, kes peaksid olema komisjoni asepresidendid, see on ilmselge äh, pädevuste rikkumine. Äh, nii et ka ülemkogu ei ole siin ilma süüta, aga on ka häid uudiseid. nimelt Euroopa Liidu nii-öelda suured ninad ei saavutanud seda, mida nad tahtsid, eh, peale suruda omaenda võimustruktuuri ülejäänud liikmesriikidele eeldusel, et kõik teised alandlikult seda aktsepteerivad. seda ei juhtunud ja ma loodan, et sellest eh, tehakse ka oma õppetunnid. on möödas need ajad, kus äh, kaks või kolm äh, valitsust äh, ja nende järgijad said dikteerida lahendusi, isegi konkreetseid nimesid kogu Euroopa kontinendile. see, sellised ajad on möödas. murettekitav on aga see, kui ma kuulan oma eelkäijat, siis tundub, et ähm, keegi ei ole õppinud valimistest. tundub, et eesmärk on jätkata täpselt samasuguse strateegiaga. Nende inimeste arv, kes avalikult kritiseerivad seda strateegiat, kasvab järjest. üha rohkem inimesi suhtuvad sellesse strateegiasse kriitiliselt, palju rohkem kui viis aastat tagasi, aga tundub, et ei te kuulmagi ei arvesta ohusignaalidega. kui te kurssi ei muuda, siis on tagajärjed katastroofilised. nagu ma ütlesin, viimaselt ülemkogult on siiski nõrk signaal, et võib-olla asjad lähevad paremaks, vähemalt ma olin lootusrikas tegelikult äh, mu lootus on kadumas nüüd, kui ma olen kuulanud oma eelkõnelejaid täna. aga äh, hiljem, kui tagajärjed on käes, siis tuletage meelde, et ma hoiatasin teid. suur tänu, härra Legutko, härra Šildevan äh, QNGL-i nimel, palun. suur tänu, president tahaksin samuti õnnitleda teid valimise puhul, härra Sassoli. me loodame, et te olete parlamendi president, kes seisab läbipaistvuse eest ja parlamendi pädevuste eest äh, suhetes nõukoguga ja komisjoniga. ja sellega jõuan ka järgmise teema juurde. ülemkogu esimees, eesistuja äh, Tusk on äh, välja toonud erinevaid lahendusi, mitmed kolleegid äh, on parlamendis ka temaga intensiivselt äh, suhelnud, aga äh, probleem on selles, et need lahendused on saavutatud nii-öelda tagatubades, ei ole saavutatud läbipaistvalt, kaasates parlamenti. valijast, valijate usaldust on reedetud Need, kes ei kuulu tagatubadesse, need, kes ei ole osalenud nendes protsessides, nendele jääb mulje, et küsimus on lihtsalt ametikohtades, keegi ei keskendu sellele, milline peaks olema sisu selle taga. Euroopa valijad soovivad progressiivset poliitika muutust ja ka meie hea meelega toetame seda me oleme mm, eh, oma fraktsioonis kolleegidega intensiivselt suhelnud eh, ja mm, suhelnud ka koalitsiooni nii-öelda kokkuleppe teemal, mis on roheliste ja teistega. meie aja meil ajal on mitmed poliitilised väljakutsed, näiteks äh, kliimamuutused, meil on tarvis progressiivset enamust sellega tegelemiseks äh, siin kojas. samuti maksutumping, äh, sellega tegelemiseks on tarvis samuti progressiivset enamust parlamendis. komisjon Äh, tähistas äh, Euroopa Liidu Mercosuri kokkulepet, aga see on täiesti vastuvõetamatu, et selline kokkulepe kirjutati alla. ei saa olla Euroopa Liidu poliitika, et inimõigused, äh, keskkonnastandardid ja kõik muu selline heidetakse üle parda taoliste lepingute sõlmimisel. Brasiilia paremäärmusliku valitsusega sõlmitakse selliseid kokkuleppeid. see on selles on täielik äh, vastuolu ja ma kutsuksin äh, üles kõiki parlamendi kolleege väljendama vastuseisu sellisele kokkuleppele. Äh, roheliste, vasakpoolsete fraktsiooni jaoks on oluline ka rändepoliitika, mis tagab universaalsed õigused ja jällegi me soovime üles näidata progressiivset poliitikat. me oleme oma programmis teile teada andnud ja me oleme valmis kõikide nende suurte väljakutsetega tegelema. Presidente... aitäh, härra Širdevan, härra Begin eh, fraktsioonilise kuuluvuste liikmete nimel aitäh. daamid ja härrad, minu ees on Euroopa Liidu toimimise leping ja ma palun, lugege kõik hoolikalt, mis selles on kirjas. ja siis te näete, kui palju kordi on seda lepingut reedetud, näiteks mis puudutab solidaarsust Itaalia suhtes rändeküsimustes, mis puudutab reeglite järgimist ja pigistatakse silm kinni selle ees, mida teevad nii-öelda sõprade sõbrad. samuti kohtumine ülemkogus suletud uste taga, siis glüfosaadi küsimus, töötajate õiguste kaitsmise küsimus, mingit miinimumpalka ei ole tagatud miljonitele Euroopa kodanikele ja viimasel ülemkogul peaminister Conte äh, ütles, et äh, meil Euroopas on küll auto olemas, aga mootor on üles ütlemas. ja ma võin teile ka öelda, et äh, see lahendus, mille te olete saavutanud, Euroopa kodanikud ei mõista seda, te ei ole arutanud tõelisi probleeme. me peame andma rohkem õigust Euroopa Parlamendile kandidaatide valimisel. me ei saa kasutada nii-öelda võta või jäta lahendusi mida meile ette dikteeritakse. meie oleme need, kes esitavad legitiimsust, kelle on valinud kodanikud. tulgem tagasi aluspõhimõtete juurde, aluslepingute juurde, rohkem solidaarsust, rohkem õigusi, rohkem majanduskasvu ja vähem nii-öelda loengupidamist teistele, vähem Prantsuse-Saksa diktaatorlust Äh, me peaksime tegutsema kõik ühiselt selleks, et Euroopat muuta, seda ootavad meilt kodanikud. aitäh, äh, proua Vilek on poolteist minutit. aitäh, on suur au äh, rääkida suurima ühtse erakonna nimel ja äh, kui mind oleks äh, tarvis veenda, et parim asi Ühendkuningriigi jaoks äh, on äh, lahkuda niipea kui võimalik, siis just veenavad mind need valimised, mis toimusid eile. selline on teie idee demokraatiast, kus tõsiselt reedetakse igat riiki, kes siin on üldse esindatud. siin ei ole mingisugust demokraatiat ja see on vaid üks paljudest põhjustest, miks Ühendkuningriigil on on täiesti õigustatud siit lahkuma loodetavasti Halloweeniks. ja on muster, mida võib näha kogu ajaloo jooksul, kus äh, allasurutud inimesed äh, pöörduvad lõpuks rõhujate vastu, äh, talupojad feodaalide vastu, kolooniate inimesed kolonisaatorite vastu ja just seetõttu Suurbritannia lahkub ja ei ole oluline, mis keelt te kasutate või mida te ütlete, meie lahkume ja meil on hea meel lahkuda. mina esindan Ühendkuningriigi eh, läänepoolset eh, piirkonda ja kohe esimesel päeval, kui ma siia tulen, näen, et eh, kuidas siin otsuseid tehakse Äh, kuidas kohe tehakse otsuseid näiteks kalameeste võrku silmade suuruse suhtes, mõjutades nende saaki. nii et äh, meie lahkume ja hea meelega. aitäh. ja nüüd on meil vaba mikrofon. härra Mavrides, üks minut olen siinpool. ülemkogu järeldustes näeme me et meil on viie järgmise aasta strateegia, mis tugineb kodanike vabaduste kaitsele. konkreetsemalt Euroopa Liit võtab kohustuse kaitsta kodanike õigusi, nii nagu need on kirjas lepingutes ja kaitsta neid kõikide ohtude eest. õigusriigi kaitse, lugupeetud kolleegid, on kõige olulisem huvi ja on meie tsivilisatsiooni nurgakivi, mis hoi-, mis tagab meie ühtsuse ohtude suhtes, olgu siis tegemist sise- või välisohtudega. ülemkogu ning samuti Euroopa Komisjon läbi tema esindaja tunnustasid vajadust seista vastu ka ebaseaduslikule tegevusele ja ohtudele, mida kujutab endast Erdogan Ida-Vahemere osas Küprose Vabariigi suhtes kehtestades äh, võimalikult kiiresti sanktsioonid. siin on tegemist õigusriigi austamisega Euroopa Liidu poolt. ja meie oleme kõik Kip-, küproslased, me kõik usume Euroopa Liitu. Prego, a lei la parola. Thank you. As one of the large Teil on sõna. üks viimaseid äh, suuri gruppe, kes esindavad äh, britte, liberaaldemokraadid, rohelised, kõik need, kes ei taha pöörata selga eurooplastele ütleb härra Horwood Renew nimel. president, mida te kuulsite sealt tagumisest nurgast, see ei esinda mitte igaühe nägemust Ühendkuningriigis. ma tahaksin teid tänada. president Tusk kannatlikkuse eest, äh, mida olete üles näidanud meie valitsuse ja parlamendi suhtes ja palun, et teie järeltulija jätkaks seda poliitikat, ollaks kannatlik, isegi siis, kui tundub, et meie valitsusel puudub plaan. aga Brexit ei ole vältimatu, avalik arvamus on muutumas Ühendkuningriigis, vastasel korral meid siin ju ei oleks ja need, kes siin toetavad Euroopat, ka vajavad Euroopa toetust, suur tänu. suur tänu. härra Spiraki, teil on sõna proua Spiraki, suur tänu. härra president, härra Tusk, härra Šefčovitš. see uus algus näitab, mis on Rahvapartei Sotsiaaldemokraadid, Renew Europe ja Rohelised, mis koos, koos ühise deklaratsiooniga tagavad meie kodanikele töökohad ja majanduskasvu, vaatamata sellele, et tööpuudus euroalal on seitse protsenti vastavalt viimastele andmetele ja sellised riigid nagu Kreeka vajavad äh, arengušokki. meil on vaja töökohti, mis äh, võimaldavad äh, digiarenguid, meil on vaja ringmajandust, haridust, meil on vaja kaitsta Euroopa väärtusi, Euroopa demokraatiat, poolt liberaalseid väärtusi ilma, ilma igasuguste järeleandmisteta. viimase, meil ei ole viie, enam mingisuguseid ettekäändeid, miks seda mitte teha. me teame juba, mis on kliimamuutuste mõju, me teame, mis on toimumas Poolas, Ungaris, Rumeenias ja seepärast peame me arutama ja leppima kokku poliitikas, mida rakendatakse ja mis homme võimaldab Euroopal õigustada oma reputatsiooni, milleks on olla par-, koht planeedil, kus on kõige parem elada. ja nüüd proua Grapini. suur tänu. härra president, head kolleegid, härra Tusk, härra Šefčovitš, tahaksin õnnitleda kõiki valituid ja õnnitleda härra Taski samuti, sest äh, tema mandaat oli pikk ja ta esindas Ida-Euroopat, kuid härra eesistuja Tusk, mis on teie pärand ülemkogus? läbipaistvuse puudus, tasakaalu puudumine täielikult Euroopa institutsioonides ida ja lääne vahel ja ma ei räägi siin mitte ainult kolme institutsiooni juhtidest, räägin ka ametnikest, kes töötavad nendes institutsioonides. Äh, puudub tasakaal Ida- ja Lääne-Euroopa ametnike vahel. Teie pärandiks jääb ka äh, strateegia, mis on puudulik Euroopa Liidu arengu osas. Bulgaaria ja Rumeenia on endiselt riigid, mida karistatakse äh, Schengeni ala kontekstis. meil oli parlamendi resolutsioon ja te lubasite, et mõlemad riigid äh, saavad Schengeni liikmeteks. me oleme täitnud kõik tehnilised meetmed, selles pole probleemi. ja mis on siis veel teie pärand, härra Tusk? Äh, kinniste uste taga peetavad arutelud endiselt millise mulje me jätame Euroopa kodanikele, kuidas ta, usuvad nad Euroopa arengusse? me peame parlamendi rolli tõhustama. härra president Sassooli õnnitlused valimise puhul ja ärge unustage, et meil on ees raske töö ja ärge kunagi unustage Euroopa Parlamendi positsiooni läbirääkimistel teiste institutsioonidega. härra Lopez Aguilar, üks minut suur tänu, president Sassoli. härra Tusk, Euroopa kodanikud on olemas, nagu teate, meil on põhiõiguste harta, meil on Lissaboni leping ja nelikümmend aastat Euroopa Parlament on olnud ainus otsevalitud institutsioon kodanike poolt. kuid nähes hiljutisi valimisi kus osalus oli üle viiekümne protsendi. ei austama neid tulemusi, seda, kuidas kodanikud valisid, see oleks pidanud otseselt mõjutama komisjoni presidendi valikut. me oleksime pidanud säilitama need kandidaadid, keda kodanikud toetasid. Franz Timmermans äh, vetostati liikmesriikide poolt just sellepärast et tema oli kaitsnud õigusriigi ja demokraatia põhimõtet, kuid äh, lõppsõna jääb parlamendile. mitte ainult äh, presidendi osas, aga kõikide volinike kandidaatide osas, kõigi kahekümne kaheksa osas. Ähm, uurime tähelepanelikult neid kandidaate, kuidas nad suhtuvad äh, kliimasse, ähm, sotsiaalsetesse väljakutsetesse, kliimamuutustesse me ei saa kriminaliseerida neid, kes päästavad elusid. Euroopa Liit peab toetama humanitaartegevust Liibüas. pagulaste laagrit pommitati ebaseaduslikult nelikümmend ohvrit. suur tänu ja nüüd Niina Kill. suur tänu, president mul on väga hea meel, et te olete meie uueks presidendiks valitud ja see on ainus hea uudis. olen pettunud ülemkogu tulemustest, see oleks äh, pehmelt öelda. president Tusk, teie juhtimisel oleme suurendanud lõhet kodanike suhtes, see on väga halb demokraatia jaoks. ja meie panus viimasel, seda on väga raske nüüd korrata. minu mure on, et need, kes on vastu õigusriigile, on võitnud. Visegrad, Visegrad on suutnud õõnestada põhimõtteliselt kogu ülemkogu. Te kõik andsite oma toetuse spitsenkandidaatide protsessile ja te taganesite sellest. ja kui see on kapituleerumine, siis see oleks käeväänamine ja negatiivsed jõud jäävad, saavad võidule mitte ainult Ühendkuningriigis, nagu nad on juba seda teinud, seda te näete ka oma silmaga, ja ka mujal nii et on väga tähtis, et Euroopa Parlament jääks tippkandidaatide protsessi juurde ja lükkaks tagasi ülemkogu ettepanekud. aitäh. suur tänu, härra Zambatski, üheks minutiks. suur tänu, härra president, härra Tusk, härra Šeftšovitš. minu kriitika teie aadressil puudutab kogu paketti, pakett ei ole mitte poliitikate tulemus vaid äh, kohatu kauplemise tulemus, siin ei ole põhimõtteid, siin ei ole avatud suhtumist, ei austa oma valijaid. Äh, meil olid kandidaadid ja kus nad, kuhu nad kadusid? no te olete omaenda põhimõtted jalge alla tallanud, te olete põhimõtteid muutnud. Kesk- ja Ida-Euroopa ei ole esindatud. kõik kolleegid on selle vastu, kui te hääletasite selle poolt, kellele te vale, valetate, valetate iseendale kui teile kokkulepe ei meeldi, siis härra Weber peaks olema komisjoni president või härra Timmermans ja siis me hääletame. aga te ei teinud nii. Te olite vastu, aga siis hääletasite selle ettepaneku poolt, see on väärtuste muutmine. ja veel, te rääkisite reeglitest, mitte keegi ei ole kõneajast kinni pidanud, siin proua tagaosas väljendas oma arvamust. kas te ei, aga te ei lasknud tal rääkida, siiski peaksite tema arvamust austama. ja seepärast rääkisite demokraatiast äh, eile kõik teie paremalt, kristlikud demokraadid ja kes veel. Äh, ID ja ECR esindajad ei valitud, kas see on demokraatia, ei ole. kui arvan erinevaid arvamusi, siis te ei anna sõna. ei lämmatate nende arvamused. minu hümn on Bulgaaria hümn ja see on see hümn, mille puhul ma püsti tõusen. proua Diori, suur aitäh, lugupeetud president, kõigepealt soovin teile õnne lugupeetud kolleegid, me oleme ilmselt saanud viimastel nädalatel mitu väärtuslikku õppetundi. Need kes ei austa inimeste tahet, need on määratud läbikukkumisele. juhtus see, mis peab juhtuma. kõige suurem fraktsioon on Rahvapartei fraktsioon ja äh, nendel on ka kõige rohkem sõnaõigust. kuid igasugused kokkulepped, mis ei austa aluslepinguid, on ka määratud hukule. ja seetõttu on asjad liikunud õiges suunas. aga kolmas õppetund on see, et mitte kunagi ei tohiks üritada alla suruda väikeseid fraktsioone või väikeriike Euroopa Liitu ei saa ju üles ehitada nii, et see oleks vastuolus Visegradi riikide huvidega. meil on olemas äh, oma programm, me saame ka uued liidrid, aga nüüd on vaja, et ka liikmesriigid oleksid tugevad ja teeksid äh, koostööd vastavalt äh, põhiväärtustele, mis on kirjas aluslepingutes. me peame kaitsma aluslepinguid ja Euroopa alustalasid ning võitlema kõigi nende vastu, kes äh, seda püüavad väärata. kolleeg Jüri aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik. kõik äh, lugupeetud ülemkogu president, lugupeetud parlamendi president, kõik äh, on nüüd ilmselt rõõmsad. me tegime ettepaneku äh, spitsenkandidaadi valimiseks, see oleks demokraatlik ja läbipaistev protsess, kuid ülemkogu ei austanud meie ettepanekut ja sama kehtib kahjuks ka sotsiaaldemokraatide ja endiste liberaalide kohta, ka nemad ei pidanud vast- äh,, ei pidanud kinni kokkulepitud põhimõttest, mis seisneb selles, et eh, see fraktsioon, mis saab parlamendis kõige rohkem kohti, on ka fraktsioon, millel on õigus nimetada järgmine komisjoni presidendi kandidaat. seekord nii ei olnud ja see tähendab seda, et komisjon peab äh, nüüd selgitama, mida nemad asjadest arvavad. ainult siis on meil võimalik teha otsus, kas kinnitada valitud ähm, kandidaat või mitte. Euroopa Parlament on autonoomne institutsioon, samuti ainus otsevalitav institutsioon ja me kasutame seda autonoomsust selleks, et teha omaenda otsused, teeme need ise me ei võta ülemkogult äh, vastu mingisuguseid käske või juhiseid. ma olen uhke selle üle, et ma olen bulgaarlane ja eurooplane. ma austan Euroopa Liidu sümboleid aga nende hulka kuulub ka Euroopa Liidu lipp ja hümn. Need peaksid meid ühendama selleks, et meil oleks turvaline Euroopa kodu. aitäh, Flego, üheks minutiks palun ja palun pidage sellest ajast ka kinni lugupeetud Euroopa Parlamendi president, lugupeetud härra Tusk ülemkogu kohtumine sai läbi, me saime tulemused ja oleme nendega kursis. me nägime seega, kuidas läbirääkimised lõppesid, kõige paremini nad ei lõppenud, kuid me peame sellega leppima ja sellest ka midagi õppima. kui ma ütlen õppima, siis pean silmas, et tegelikult on võimalik paljutki veel muuta ja parandada. me eeldame, et inimesed, kes on meid usaldanud ja meid siia valinud saavad äh, nüüd meie käest selle, et me hindame komisjoni presidendi plaane ja anname neile oma hinnangu. enam ei ole aega hakata kauplema kohtade üle, kuid äh, siiski peame me väga konkreetselt läbi rääkima selle, mis on järgmise viie aasta programm. Euroopa Parlament teeb kindlasti koostööd komisjoniga, nii et me ei jääks USA-st ja Hiinast maha ja oleksime ise maailma liidrid jätame nüüd jutu sellest, kuidas kohtadega kaubeldakse ja räägime konkreetsetest tulemustest. aitäh, Robert, üks minut. E, lugupeetud president, e, oli ülemkogu eesistuja Tusk, härra Šefčovitš. ma tahtsin öelda, et e, mis puudutab spitsenkandidaadi äh, põhimõtet, siis seda ei järgitud, vaid hoopis suletud uste taga peeti läbirääkimisi ja sõlmiti kokkuleppeid. samuti ei järgitud geograafilise tasakaalu põhimõtet ja äh, ohvriks on äh, Visegradi riigid, kellel olid ka head kandidaadid, kes istuvad siin meie hulgas ja kandidaat heideti vaid kõrvale seetõttu, et ta pärineb sellest regioonist, see on väga halb signaal Kesk- ja Ida-Euroopa valijatele ja see õõnestab äh, kodanike usaldust, äh, osalusdemokraatia suhtes. ja nüüd äh, kolleeg Mariani kolleeg Mariani. mikrofon. kõnelejal puudub mikrofon. aitäh, lugupeetud president mina olen nende hulgas, kes on uued ja seetõttu on mul veel ka illusioone. ma olen kuulanud siin suurepäraseid sõnavõtte sellest, kui hea on demokraatia, et tuleb austada vähemuste õigusi ja et põhimõtteliselt ei tohi unustada inimõigusi ja põhivabadusi. aga eile, nagu paljud teised, osa, osalesin ma kahekümne protsendi liikmete kõrvalejätmises, sest äh, nagu äh, öeldi, on äh, idee Euroopa väärtustega vastuolus. ma saan aru, et põhimõtteid tuleb kohaldada, aga see, mida ma eile nägin, oli kõrvalejätmine, mitte arvestamine kahekümne protsendiga Euroopa Parlamendi liikmetest ja ma ei saa täpselt aru, miks see peab nii olema ja kuidas see on kooskõlas äh, teie äh, sõnavõttudega demokraatiast ja põhivabadustest? suur aitäh, Olekas, üks minut. dėkoju, dėkoju, ponas pirmininke, už galimybę pasakyti lugupeetud president, suur aitäh, et annate mulle võimaluse ka Euroopa Parlamendi poole pöörduda. kõigepealt ma tänan teid ja õnnitlen teid presidendiks valimise puhul. ma tahaksin tänada ka härra Tusk ja härra Šefčovitši nende pöördumise eest ja tänada kõiki kolleege, kes on välja toonud selle, et meil tegelikult ei ole tasakaalu lääne ja ida vahel et geograafilist tasakaalu ametikohtade puhul siiski ei ole. tõepoolest, me peaksime rääkima sellest, kuidas siia valitud parlamendisaadikud saaksid teha omapoolse ettepaneku selle kohta, kes nendele ametikohtadele peaks pääsema ja kuidas peaksid kaks institutsiooni omavahel koostööd tegema. juhul, kui me ei saavuta võrdset esindatust, siis ei saa me lahendada ka probleeme, mis praegu katkuna Euroopat on taganud, erinevad sotsiaalsed probleemid, demokraatiakriis, kliimamuutus, meil on mitmeid probleeme selleks, et me saaksime teha ühiseid äh, otsuseid ja jõuda oma eesmärkideni, tuleks meil püüelda parema institutsioonide vahelise koostöö poole. me näeme, et ülemkogul ebaõnnestus äh, ebaõnnestustöö, nad ei näidanud meile head eeskuju, aga Euroopa Parlamendi liikmed võivad seda eeskuju ise näidata ja ülemkogu saab siis tulevikus äh, tegutseda paremini aitäh ja nüüd äh, vastuseks on sõna Euroopa Komisjoni esindajal härra Šefčovitšil, palun. suur aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin tänada ka kõiki lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmeid, kes selgelt tõestasid, et nad on siia tulnud täis uut energiat, suuri ambitsioone ja suurepäraseid mõtteid. ma tänan kõiki, kes sõna võtsid. ma näen, et te olete tegelikult üksmeelsed, nii et ning institutsioonid soovivad ühist strateegiat tuleviku tarbeks. me oleme teinud äh, suurt tööd viimase viie aasta jooksul selleks, et tagada, et Euroopa Liit ei oleks mitte ainult äh, kliimamuutustega võitlejate esilinnas, vaid äh, me oleme loonud aluse ka uue kestliku majandusruumi jaoks ning üks suuremaid võimalusi, mis meie ees praegu seisab, ongi tagada uue mandaadi ajal, et äh, meil oleksid olemas ka vajalikud rakendusmeetmed äh, selle rakendamiseks, milles on juba kokku lepitud. ma arvan, et äh, proua Garcia, härra Bonsi ja härra Lambertsi sõnavõtud olid väga õiged, nad ütlesid, et me peaksime järgmise viie aasta jooksul tagama sotsiaalsema, rohelisema ja õiglasema Euroopa. tõepoolest, seda tuleb meeles pidada, kui me plaanime oma edasist tööd. ma olen nõus ka paljudega, kes ütlesid, et äh, selles uues majandusruumis tuleb tagada, et keegi ei jää äh, maha, kedagi ei äh, heideta kõrvale, et tegeldakse energiavaesusega ning et kõigil on oma koht selles uues majanduses, sealhulgas ka nendel, kes elavad ähm, energia, palju energiat kasutatavates linnades või endistes söekaevanduspiirkondades, me peame neid inimesi aitama ja andma neile uut lootust ma usun ka, et ähm, rõhutada ja tähtsaks pidada tuleb seda, millest samuti rääkis äh, proua Garcia, et äh, et meil on vaja konkreetseid meetmeid, järgmises mitmeaastases finantsraamistikus on vaja väga konkreetseid meetmeid ja on äh, vaja teha nii, et me ei raiskaks aega, päevi, nädalaid ja kuid, vaid me hakkaksime kiiresti neid programme rakendama ja leiaksime ka sobiva rahalise toetuse sest äh, meil on seda vaja ja loodetavasti aitab meid selles ka Soome eesistuja, äh, kelle eesistumise ajal äh, viime lõpuni eelarve vastuvõtmise. meil on vaja rohelist majandust, kuid see peab olema ka konkurentsivõimeline ja see tähendab seda, et tuleb jätkata seda, mida me juba tegime, on vaja ambitsioonikat lähenem-, ambitsioonikat lähenemisviisi nii-öelda tehnoloogiliste megatrendide alal, näiteks äh, tehisintellekt, äh, superarvutid, äh, robotiseerumine ja nii edasi, kõikides neis valdkondades on meil vaja hoida konkurentsivõimet, võttes arvesse USA ja Hiina esiletõusu. ma olen kindel, et me saame seda teha euroopalikul moel, austades Euroopa kodanikke, austades keskkonda ja muidugi ka rahvusvahelisi lepinguid, reegleid ja kokkuleppeid ning kohustusi, mis nendest tulenevad ma kinnitan kolleegidele parlamendis ka seda, et kõik meie uued kaubanduslepingud räägitakse läbi kõigi ähm, teiega ning et neis austatakse kaubandus- ja keskkonnaalaseid standardeid, samuti tööhõivega seotud või tööjõuga seotud standardeid. see on meie euroopalik vastus kaubandusprotektsionismile, mis tõstab pead kõikjas, kõikjal maailmas, kuigi hiilivalt ning Euroopa Komisjon kavatseb Äh, muidugi kaitsta meie seisukohti ja ka selgitada teile, mis on kaubanduskokkulepete taga. kallid kolleegid, ma arvan, et meie Euroopa Komisjonis äh, võime öelda kõigi nimel, et me kahetseme, kui Suurbritannia Euroopa Liidust äh, lahkub, see oleks kurb. ja kolleegidele, kes istuvad seal ülal, ütleksin seda, et me kasutame diplomaatilisi, oma diplomaatilisi öö, oskusi ja ei õpi teie käest. ning Euroopa Parlamendile ja Ülemkogule ütleksin veel seda, et ma soovin oma esimese sõnavõtu uue koosseisu ees lõpetada sellega, et äh, ütlen, et loodetavasti me kasutame äh, järgmist viit aastat selleks, et tagada, et kahekümne esimene sajand oleks nii euroopalik, kui on äh, vähegi võimalik, sellepärast et maailm vajab tugevat, ühtset ja jõukat Euroopat, aitäh! aitäh teile, äh, president Šefkovitš ja nüüd äh, saab sõna ülemkogu eesistuja härra Tusk. lugupeetud presidendid lugupeetud kolleegid, mina tahaksin kindlasti, et institutsioonid, Ülemkogu ja Euroopa Parlament teeksid äh, võimalikult head koostööd. seetõttu ma loobun igasugustest kommentaaridest ja ütlen ainult seda, et äh, loodetavasti kannab, äh, kannavad need isikud, kes nüüd valiti, oma vastutust igas võimalikus mõttes, aitäh! E suur tänu teile, härra Tusk! härra asepresident Šefkovitš, ma tänan teid, et te täna siia tulite. sellega on debatt lõppenud. ma meenutan kõigile kolleegidele, kes selles olulises debatis osalesid, et eilse osa istungjärgu protokoll on heaks kiidetud ning et kogu osaistungjärgu protokoll kiidetakse heaks järgmise osaistungjärgu alguses, kuid Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel olen saanud ettepaneku ähm, asendada äh, proua Josiane Gutajar arvata äh, tööstusasjade, teadusuuringute ja energiakomisjoni liikmeks Mirjam Talli asemel ja samuti toimub seesama asendus siis inimõiguste alakomisjonis, äh, kui vastuväiteid ei ole, on see ametikoht äh, kinnitatud. tänan teid veel kord äh, koostöö eest ja sellega sulgen, lõpetan osa istungjärgu, aitäh!